leida lahendamist läbi eh, direktiivi, siis tundub, et mõned strukturaalsed küsimused jäävad alles. me käsitlesime mõningaid neid raportites, mis komisjon võttis vastu kahekümne neljandal juulil, mis puudutas eh, rahapesu raamistiku eh, olukorra kohta, see raport on hea baas selleks, et hinnata, mida on vaja teha tulevikus see, kuidas rahapesu vastaseid reegleid äh, rakendatakse kõikide ettevõtjate poolt, on kriitilise tähtsusega selleks, et tagada kogu süsteemi toimimine. näiteks riiklikud pangandusjärelevalveametid peavad tegutsema otsusekindlalt, nõrk järelevalve on olnud mõningate suure ulatuslike rahapesuskandaalidega seoses. harmoneeritud otsekohaldav Euroopa reguleeriv raamistik võiks olla abiks. lisaks sellele võiksime kaaluda ka spetsiifilisi rahapesu järelevalve ülesandeid, mis võiks olla Euroopa Liidu ametil samuti leidsime me ka juhtumeid, kus järelevalveametites oli kriitiliselt vähe tööjõudu selleks, et läbi viia inspektsioone nii sageli kui vaja või ei võetud vastu vajalikke meetmeid, juhul kui leiti rikkumisi. ning samuti oli puudulik ka laiem järelevalve ning ei võetud piisavalt arvesse rahapesuga seonduvaid teemasid seoses pankadega ega nende sobivust eh, juhtide hindamisel. me teame, et sellised probleemid ei piirdu mitte ainult pangandussektoriga, vaid need puudutavad ka teisi eh, rahandussektori eh, ja ka finantssektori väliseid valdkondi, see on teema, mida ei tohiks kõrvale jätta mis puudutab raportit seoses rahapesu andmebüroodega, siis hinnangud näitasid, et koostöö rahapesu andmebüroode vahel vajab täiendavat parendamist läbi tugevama mehhanismi Euroopa Liidu tasandil selleks, et koordineerida ja toetada riiklikke rahapesu andmebüroosid. järgmine Euroopa Komisjon otsustab järgmiste sammude üle, aga poliitikasuunised meie tulevase presidendi osas on selge, et me peame tugevdama järelevalvet ja äh, sulgema lüngad. ja lõpetuseks, mis puudutab kõrge riskiga kolmandaid riike, komisjon on pühendunud selleks, et äh, kaasajastatud nimekiri kooskõlas direktiiviga oleks kättesaadav lähtuvalt äh, delegeeritud määruste Äh, ettepanekuid nõukogult ja parlamendi resolutsiooni märtsis oleme me teinud jõupingutusi selleks, et võtta arvesse mõlema äh, ettepanekuid, me tahame konsensust saavutada kõikide institutsioonide vahel selleks, et vältida ka, et parlament või nõukogu lükkaks tagasi nimekirja. ja tahaksin rõhutada, et komisjon jätkab autonoomset hinnangut põhimõtteliselt paneme nimekirja riigid äh, vastavalt rahapesu äh, tegevusrühmale ning äh, nimekiri võib minna kaugemale teatud kriteeriumitest, eriti mis puudutab läbipaistvust tegeliku omaja osas teatud puudujäägid äh, lähevad arvesse, isegi kui äh, need ei ole selle task force'i poolt välja toodud. me täpsustame metoodikat äh, ja meie eesmärgiks on täpsustada suhteid Euroopa nimekirja vahel ja rahvusvahelise vahel. teiseks, me teeme ettepaneku Äh, spetsiifilisemalt äh, tegeleda kolmandate riikidega enne nende nimekirja lisamist. meil on äh, plaanis seda teha esialgse analüüsi põhjal, saada lubadusi kolmandatelt riikidelt meetmete kasutamise võtmisest ühe aasta jooksul ning et puudused oleksid lahendatud. samuti paneme me vahetult nimekirja riigid, kelle puhul on tõeline risk, selge risk me loodame, et see uus lähenemine võimaldab kaasseadusandjatel saavutada ühise arusaama selleks, et kinnitada see nimekiri kõrge riskiga kolmandatest riikidest. meil on pidev äh, poliitiline dialoog äh, parlamendi ja nõukoguga selleks, et seda metoodikat kasutada. räägin seda ka rahandusministritega oktoobri ECOFINis ja soovin teile kinnitada, et me jätkame samade eesmärkide nimel töötamist meie finantssektori kaitsmist rahapesu eest nii kolmandate riikide poolt. samuti sooviksin tänada Euroopa Parlamenti jätkuva toetuse eest selle äh, suure väljakutsega vajaliku protsessi eest äh, meie kodanike huvides, aitäh! suur tänu, volinik Jourova ja lähme nüüd äh, sõnavõttu soovijate nimel, kõigepealt fraktsioonide nimel Markus Ferber, kaks minutit Rahvapartei nimel. aitäh, proua juhataja, proua volinik, proua nõukogu esindaja, head kolleegid kui me asja niimoodi kuulame, siis tundub, et kõik oleks justkui suurepärane, et kõik on meil kontrolli all, nõukogu võtab kohustused ja võitleb igapäevaselt iga tunnise, iga tund rahapesu vastu, komisjon kontrollib kõiki riike ja kõik on suurepärane. no tegelikkus on hoopis vastupidine. kui me vaatame tähelepanelikult komisjoni aruannet, komisjoni hinnangut, siis selgub kaks asja, esiteks kakskümmend kaheksa liikmesriiki, nendest eh, Nendes rakendatakse kahekümne kaheksal eri viisil rahapesuvastast direktiivi, meil ei ole ühtset rakendamist. ning teiseks, juba sise, riigisiseste asutuste puhul ei toimi koostöö justiitsasutuste ja finantsjärelevalve vahel. piiriüleste juhtumite puhul ei toimi aga enam üldse midagi. kui me vaatame neid kahte probleemi, siis on sisuliselt äh, silmapiiril kaks lahendust. üks, et vaja on mitte direktiivi, vaid määrust, kui me soovime ühtset õigust Euroopas, siis peame valima õigusakti äh, vormina määruse ja teiseks, kui koostöö ei toimi, ja no kui me läbi rääkisime pangandusjärelevalve osa, e, siis tuleb ka sellele tagada järelevalve. aga, aga siis e, tekib lõpuks olukord, kus meil ei ole tõhusat võitlust enam rahapesuga, vaid toimub ainult ühe asutuse kontroll teise üle. meil on Olav, meil on Euroopa Komisjon, meil on Euroopa Prokuratuur meil on Euroopa Liidu finantshuvid ja me peaksime proua justiitsvolinikku mõtlema tõsiselt selle üle järgi, et Euroopa prokuratuurile äh, sarnaselt paneme me paika mingi asutuse, millel on volitused, mis võimaldavad tal ka kriminaalõiguslikult reageerida, kui liikmesriigid midagi ei tee. me peame kiiresti midagi ette võtma, arvudest on juba räägitud, ei piisa ilusatest sõnadest, meil on vaja lahendusi. parlament on nendeks valmis ning seetõttu see selge sõnum täna arutelus ja, ja homne hääletus ka loodetavasti ja loodame teilt äh, vastavaid tegusid. aitäh, kolleeg Ferber. sotsiaaldemokraadi nimel Evelin Regnel, palun poolteist minutit. aitäh jätkan sealt, kust eelkõneleja lõpetas. meil Euroopa Liidus on üsna ranged sätted äh, rahapesu vastu, aga mis kasu on väga karmidest seadustest, kui neid ei rakendata või ei rakendata korrakohaselt ja ei toimi järelevalve nende rakendamise üle? järelevalve rahapesuvastases võitluses on korraldatud riigisiseselt, sellega tuleb, see, see peab lõppema. me peame nägema, et et sisuliselt laheneb olukord ainult siis, kui meil tuleb üle-Euroopaline rahapesuvastane amet. või siis peaks Euroopa rahapesu tõkestamise büroo asja ülesanded üle võtma, me ei tohi oodata, kuni puhkeb järg, järgnev skan-, järgmine skandaal. teiseks, kuldsete viisade probleem on, see on suur sissetulekuallikas mõnedele riikidele. on inimesi, kes saavad lubada endale Äh, luksusautosid, villasid ja loomulikult on väga lihtne neil osta endale ka viisa või kodakondsus. ja neilt ei küsita mitte midagi, see on skandaalne, aga me teame, et rahapesu käib käsikäes korruptsiooniga ja kriminaalsete tegevustega. nii et me peame nägema seda asja tervikuna ja siin, ja selliselt peab komisjon reageerima ka kuldsete viisade probleemile ning tegema reaalseid ettepanekuid selle lahendamiseks tulevikus. kiitokset suur tänu, proua Reegner ja järgmisena uueneva Euroopa nimel Luis Garicano, kaks minutit, palun. Uh, suur tänu, proua juhataja. olgem ausad, lugupeetud volinik ja nõukogu esindaja, põhjus, miks me oleme siin, on sellepärast, et rahapesuvastane süsteem ei äh, ole sobilik, see lihtsalt ei toimi me kuuleme, et ei ole piisavalt vahendeid, meil oli kuulamine e, e, pangandusjärelevalvega, me kuulame, et ei ole piisavalt vahendeid selleks, et õigusakte rakendada ja erinevused on liikmesriigiti, ehk siis see olukord ei toimi, me oleme kõik nõus ja kodanikud on nõus, nad on mures sellepärast, et rahapesu vastane võitlus on võitlus igasuguse kuritegevuse vastu uimastikaubandusest kuni inimkaubanduseni rahapesuvastase võitlusega võideldakse ka nende kuritegudega, miks süsteem ei toimi? sellepärast, et riikidel ei ole motivatsiooni süsteemiks, mis toimiks, sellepärast et äh, liikmesriikidel äh, peaks olema, on motivatsioon selleks, et saada kapitali siis, kui neil seda vaja on. lõppude lõpuks, kui kapital tuleneb äh, allikatest, mis ei ole selged, siis pigistatakse silm kinni. probleem on selles, et süsteem on nii tugev kui nõrgim nüli. kui ühel liikmesriigil on halb süsteem, siis tekitab see probleeme ka teistes. me kuulsime Danske skandaalist kakssada miljardit rahapesu. tõeliselt skandaalne on selle probleemi puhul see, et mitte ei tegutse, et jäeti tegutsemata, sellepärast et Eesti ja Taani järelevalveametil süüdistasid üksteist ja midagi ei teinud ja EBA puhul ütlesid liikmesriigid, et ei ole ehm, Euroopa õigusakte midagi teha ei saa, parlament on ühtne, mul on hea meel teha eh, koostööd kolleegidega resolutsiooni nimel parlament, komisjon, nõukogu, kõik peavad oma tööd tegema selleks, et need ametid oleksid hästi varustatud, me saaksime võidelda rahapesuga, meil oleks õigusaktid, mis kohalduksid kõikjal Euroopa Liidus ja selleks, et meil tõesti oleks süsteem, mis on Euroopa tasandil ja mis töötab kõigi nimel. suur tänu, äh, härra Caricano, järgmisena roheliste fraktsiooni nimel Sven Kiigolt kaks ja pool minutit, palun. proua juhataja, head kolleegid. Euroopas on julgeolekurisk, millele riigid piisavalt tähelepanu ei pööra ja see on rahapesu. meil on iga aasta olnud rahapesujuhtumeid ning kurjategijad teenivad miljardeid igal aastal ja see raha pestakse ning äh, viiakse tagasi kriminaalmajandusse ja terrorismi. aga järjest rohkem ostetakse selle eest ka kinnisvara ning aetakse kinnisvara hinnad sellega üles. kui me sellest räägime, siis äh, näeme, et tegelikult õiguslikud võimalused liikmesriikidel sellele reageerida on, aga paraku neid ei kasutata liikmesriikide poolt rahapesu tõkestamiseks. kümme suurimat rahapesujuhtumit, eh, mida Euroopa Komisjon uuris, näitavad selgelt liikmesriikide tahtetust aga me ei pea uurima Küprost, Maltat ja sel-, teisi selliseid maksuparadiise, vaid võime vaadata, mis toimub Saksamaal. umbes sada miljardit eurot igal aastal on rahapesu maht Saksamaal. ning finantsinfo äh, inforakukesed ei suuda me-, menetleda kõiki juhtumeid, kakskümmend juhtumit jäävad neil menetlemata iga aasta väga, liikmesriigid ei rakenda juba kümme aastat vanust rahapesuvastast direktiivi, olgugi et see oleks selgelt nende kohustus. juba kuid on, on mul pooleli vaidlus Euroopa Komisjoni äh, ametkonnaga, et amet, aeg oleks ometi rikkumismenetlus püsti panna. ja mitte ainult Saksamaa suhtes, vaid terve rea teiste liikmesriikide suhtes ka, kes mitte ainult ei rakenda vastu võetud seadusi, vaid ei astu üldse mingeid samme siin. ning äh, Euroopa Komisjon peaks, peaks hakkama nüüd vaatama mitte seaduse sätet, vaid, vaid mõtlema äh, sel, nende sätete sisule, vaatama, mida, kuida-, missugune on liikmesriikide suhtumine ja siis äh, tõesti algatama rikkumismenetlused ning äh, lahendada saame me lõpuks selle probleemi ainult läbi ühise Euroopa institutsiooni ning mitu eelkõnelejat on seda juba öelnud. et meil on vaja tõesti, tõesti Euroopa ametit ning nõukogu saaks siin väga palju ära teha selleks, et, et rakendamine paraneks ja meie toetame igal juhul niisuguse Euroopa ameti loomist. suur tänu, härra Kiigold ja järgmisena saab sõna ID fraktsiooni nimel härra Beck, poolteist minutit, palun. austatud proua juhataja, viienda rahapesuvastase direktiiviga paneb Euroopa Liit liikmesriikidele kohustuse äh, erinevates valdkondades isikuandmeid Euroopa pangandusjärelevalvele edastada. tegemist on otsustega, mille, mille vastu pankade klientidel ja inimestel, kes oma raha säästavad, mingeid vahe, mingeid õiguslikke vahendeid kasutada ei ole. kodanik muutub läbipaistvaks, aga vabaühenduste roll ei ole kaugeltki nii selge. viimastel aastatel on Malta vabaühenduste volinik professor Kenneth Wayne hoiatanud vabaühenduste äh, ärakasutamise võimaluste eest rahapesu delik-, rahapesudeliktide toimepanemiseks ja terrorismi rahastamiseks. ning äh, professor kutsus seetõttu üles äh, haarama ka vabaühendused rahapesuvastase võitluse raamistikku, kuid sellele reageeriti teravalt Monival, mis on Euroopa Nõukogu rahapesuvastase võitluse organ, jagab professor Wayne'i hinnangut, sest on selgeid tõendeid selle kohta, et vabaühendusi kasutatakse rahapesuvahenditena. seetõttu tekkis meie komisjon, komisjonis küsimus selle kohta, miks komisjon siis vabaühendusi siia ei ole haaranud. ja vastus oli, et, et vabaühendusi ei soovita näidata kriminaalsete äh, organitena, aga meie nõuame, et vabaühendustele see erand edasi ei kehtiks. suur tänu, härra Beck ja järgmisele kuue nimel äh, härra Morel, poolteist minutit, palun. Merci, euh, madame euh, la présidente, alors c'est vrai que c'est un sujet. aitäh, tõesti, tegemist on esmapilgul keerulise tehnilise teemaga, aga ma arvan, et väga oluline on Euroopa Liidu ähm, äh, usaldusväärsuse seisukohalt see teema. rahapesukohane dokument äh, algselt lähtus sellest, et äh, toimusid erinevad skandaalid, Panama dokumendid ja nii edasi. ja lisaks sellele, selle najal ju viiakse läbi teisi kuritegusid äh,, inimestega kaubitsen relvadega, narkootikumid ja nii edasi, miljardid eurod lähevad kaduma. mida me praegu näeme, on puudujääke, lünki, esiteks direktiivi ülevõtmine tegelikult ei ole aset leidnud, seda enamuses liikmesriikidest, ehk siis mingil hetkel tuleb hakata rikkumisi äh, kirja panema, teiseks Euroopa Pangaameti eh, suutlikkus on teatud eh, piirideni ja meie parlamendisaadikud eh, teame ka seda, et nõukogu tegelikult keeldus heaks kiitmas kahekümne kolme riigi nimekirja, kus ei ole suurt midagi tehtud rahapesuvastases võitluses ja terrorismi rahastamise vastases võitluses aga me teame, et Saudi Araabia näiteks on äh, siin kaasosaline terrorismi rahastamises äh, ja muud sellised probleemid. küsimus on selles, kas me nüüd ei peaks edasi liikuma järgmise sammuni määruseni, sellepärast et me näeme, et me lihtsalt oleme suutmatud ja see on häiriv nii parlamendile kui ka kodanikele. aitäh, härra Morell ja järgmisena fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete nimel proua Ferrara, palun poolteist minutit. suur aitäh, head kolleegid. ebaseaduslik tega-, tegevus ning ebaseaduslik majandus on no, väga tõsised kuriteod, need ei tunne eh, piire, muudavad eh, konkurentsi, siseturgu ning selle tulemusena kahjustavad eh, neid ettevõtteid, kes reeglitest kinni peavad kriminaalsed organisatsioonid, ka terroristlikud, eh, saavad seeläbi eh, rahastust ning eh, seeläbi suudavad oma tegevusi ellu viia. Cinque Stelle on omalt poolt pidanud seda nähtust alati prioriteediks nii Euroopas kui liikmesriigis. meie oleme kõvasti panustanud selle direktiivi väljatöötamisse ning meie jaoks on oluline, et selliste mm, kuritegude toimepanijad ei saa, tohi näiteks äh, avaliku sektoriga lepinguid sõlmida või siis osaleda valimistel. lisaks sellele õigusloomne algatus äh, mm, võitlemaks organiseeritud kuritegevuse vastu ning korruptsiooni vastu on veel üheks sammuks, mis aitab Euroopa tasandil äh, paika panna tõhusad seadusandlust maffia vastu. justiitssüsteemide ning politsei koostöö on olulised, samuti parem infovahetus. Äh, rahapesu äh, puhul tuleb vältida igal juhul karistamatust ja sellest tulenevalt on meil hädavajalik, äh, on meil vaja normatiivset raamistikku selleks, et me suudaksime samuti silma peal hoida mm, kõige uuematel arengutel. meil on vaja koordineeritud ühtset käitumist kõikides liikmesriikides, aitäh. suur tänu, kolleeg Ferrara ja järgmisena fraktsioonide nimel sõltumatult sõna saavad äh, sõnavõtjad David Kaasa, poolteist minutit. suur aitäh. rahapesu on kuritegeliku tegevuse tagajärg, meil on näiteid poliitikutest, äh, ärimeestest, kes kes on teinud palju selleks, et raha peita, mida nad ei ole seaduslikul teel saanud. tõsi on, et seda ei ole kerge näha, kui sellised asjad äh, aset leiavad, keerukad struktuurid, äh, tihtilugu on segatud sellesse ka väga paljud äh, finantsasutused, paljud on viinud läbi uurimisi, aga uurimised tihtilugu kukuvad läbi, ei leita süüdlast ja sellisel juhul tuleb äh, loota uurivajakirjanikele ning vilepuhujatele, kes äh, asju paljastavad. me kõik teame aga, mis on äh, saanud ajakirjanikest, Jan Kutšakist, Kavalitsast ja teistest. järgmisel kuul tähis, mälestame teist Daphne Caruana Galizia surma aastapäeva. ma usun, et kui me oleksime suutnud tõhusamalt tegutseda rahapesu vastu, siis ehk oleks tema veel elus. ma arvan, et kätte on jõudnud aeg muutused läbi viia. ei ole võimalik, et õiglased, ausad äh, ettevõtjad, kes reeglitest kinni peavad, neid karistatakse, aga need, kes teevad, mis tahavad, tegelikult äh, elavad rõõmsalt edasi Euroopa Liidu kodanike arvelt. suur aitäh ja nüüd äh, Katariina Kinitši, palun poolteist minutit suur aitäh! rahapesuvastane seadusandlus on väga oluline meie prioriteet, seda selleks, et võidelda kõige tõsisema kuritegevuse vastu ning kaitsta Euroopa Liidu majandust moonutuste vastu. hiljutised rahapesuskandaalid meie pangasüsteemis näitavad seda, kuivõrd vaja on meile Äh, tõhusat toimivat järelevalvesüsteemi, seda selleks, et ennetada ja välja selgitada äh, rikkumisi. see süsteem tähendab infovahetust, tihedat äh, distsiplinaarset koostööd pangasüsteemide, Euroopa Pangaameti, justiits- ja politsei vahel. samuti on vaja rahvusvahelist koostööd kõikide liikmesriikide vahel meil on olemas viies rahapesuvastane direktiiv, samuti infovahetus äh, direktiiv äh, korrakaitsejõudude vahel, samuti on meil äh, direktiiv, kus on ära toodud kriminaalne määratlus rahapesu kohta ning samuti Järelevalveametil ning Euroopa Pangandusamet peab andma vajalikud vahendid me näeme, kui palju neid vahendeid on, me peame aga jätma äh, tööd selle nimel, et parandada eelkõige just äh, pangasektori reguleerivate asutuste vahelist äh, ja liikmesriikide asutuste vahelist koostööd. suur aitäh! suur aitäh teile, proua Kinnitši ja nüüd proua Ramona Strugaru Uh, suur aitäh, mina võtan sõna rumeenia keeles. suur aitäh. ligi sada kaheksakümmend kaheksa miljardit eurot ehk üks protsent Euroopa Liidu SKT-st see on see eh, mi, eh, summa, mis on seotud kahtlaste tehingutega. neljas rahapes-, kapitalipesu eh, direktiiv Äh, pidi jõustuma juulis kaks tuhat neliteist. liikmesriigid on aga suurt loovust üles näidanud. Äh, me oleme näinud äh, üllatusega, kuidas valitsuste tasandil on võetud erinevaid meetmeid ning ülevõtmise tabel isegi näitab meile, kuidas ühes tulbas Äh, on lihtsalt toodud ära äh, kõik see, mida ei kohaldata. me näeme, et väga paljud liikmesriigid äh, ei ole saanud kas täielikult või osaliselt üle võtta neljandat direktiivi. viies oleks pidanud kehtima kuni jaanuari kaks tuhat kakskümmend, ainult kaheksa liikmesriiki on suutnud selle praeguseks üle võtta. ma usun, et vastus on siin väga lihtne. meil on vaja määrust. kui direktiivide ülevõtmine ei toimi, siis sellisel juhul on meil lihtsalt vaja määrust, määrust, me ei tohi lasta äh, aega kaotsi minna. määrus on hädavajalik äh, selles valdkonnas. Äh, meil on vaja selgeid karistusi ka liikmesriikidele, mis ei pea kinni oma kohustustest, suur aitäh! suur aitäh teile, proua Strugarju! ja nüüd härra Ernest Urtasun, poolteist minutit. suur aitäh, tegemist on väga tõsise probleemiga. me räägime miljonitest ja miljonitest eurodest, mida kasutatakse kriminaalseks tegevuseks, pestakse puhtaks, sellega seotud väga palju skandaale, Danske Bank, Deutsche Bank ja nii edasi. tegemist on pika nimekirjaga skandaalidest oma hinnangus me näeme, et lünki on palju. ei suudeta eh, pankades eh, nõudeid täita, inspektsioonidest on puudu, liikmesriikide vaheline koostöö on puudulik. tegemist on väga tõsiste puudujääkidega, meil on vaja eh, olla julgemad ka meetmete ellurakendamisel. me peame me ei saa loota, et neljas hakkab tulemusi andma, me peame viiendaga edasi minema, me peame samuti silma peal hoidma kolmandatel riikidel, kus on probleeme. meil on äh, olnud hall nimekiri, mida oleme tahtnud heaks kiita, aga seda ei ole suudetud teha. kui neid direktiive aga ei jõustata, mida siis teha, kuidas me saame edasi liikuda rikkumismenetlustega, osad liikmesriigid on täielikult äh, loobunud reeglite täitmisest, nad ei tee mitte midagi paljudel juhtudel oleme nõudnud Euroopa ameti loomist, et selle äh, nähtusega toime tulla, nüüd me peame selle lõpuks ära tegema. suur aitäh, lugupeetud härra Urtasson, nüüd palun, Hervé Juvin, üks minut. lugupeetud president, suur aitäh. ettevõtted igapäevaselt peaaegu puutuvad kokku liigsete formaalsustega, mis kaasnevad rahapesu vastase võitlusega. väga keeruline on siin mitte silmakirjalikkust näha. me leiame, et see on just nimelt selle katku põhjuseks, milleks on äh, rahapesu ja aluspõhjus on tegelikult vabakapitali liikumine me teame, et suured äh, pangavõrgustikud on kaasosalised, samuti platvormid. Need, kes äh, lõppfinantsoperatsioonide äh, kasusaajate nimesid äh, varjavad, nemad on ka kaasosalised. samuti on raske eirata vabaühenduste roll kes vahel varjavad maksudest kõrvalehoidmist, rahastavad korruptsiooni ning viivad läbi suuri, suuremahulisi rahapesuoperatsioone, nendel on ka väga oluline roll siinkohal tahaksin üles kutsuda komisjoni hindamaks oma tegevust ja seda praegust formalistlikku olukorda ähm, rahapesuvastases võitluses lõpp tuleb teha äh, ka silmakirjalikkusele, mis on seotud äh, maksuparadiisidega, mis asuvad Euroopa Liidus endas. suur aitäh teile ja nüüd äh, Mislav Kolakušits, palun head kolleegid korruptsioon ja rahapesu on kaks nähtust mis on omavahel tihedalt seotud täna suurimad korruptsioonijuhtumid ja rahapesujuhtumid ei leia aset Äh, mitte seetõttu, et smugeldatakse äh, sigarettidega, ei, tegemist on lepitusmenetlustega. hull, kõige hullem, mis äh, Horvaatias praegu toimub, on see, et sellist korruptsiooni saab seadusega seaduspäraseks muuta, meil on eellepitusseadus ja kohtud mis peavad silma peal hoidma sellistel menetlustel ja vältima rahapesu. tegelikult on äh, ainult kõrvaltvaatajad, nii läheb väga palju raha kaduma, paljud inimesed äh, Horvaatias saavad suurettevõtete omanikeks, me ei tea, kes need on ja kõik see leiab aset läbi äh, sihtasutuste, mis asuvad kolmandates riikides. suur aitäh teile ja nüüd palun härra Otmar Karas Teil on kaks minutit. austatud juhataja, proua volinik, daamid ja härrad, kolleegid. arutelu ja eri fraktsioonide esindajate sõnavõtud näitavad, kui õige ja õigeaegne on see, et meie Euroopa rahvaesindajatena peaksime kuuldavale tooma oma hääle äh, toetuseks rahapesuvastasele võitlusele. miks? sada kümme miljardit eurot pestakse musta raha Euroopa Liidus igal aastal. see on endiselt nii, endiselt on suured Euroopa pangad rahapesuskandaalidest puudutatud. endiselt on selge vastuolu kohustuste vahel ühelt poolt, mille, milles, milles me oleme kokku leppinud, ja nende rakendamise vahel teiselt poolt. endiselt ei ole meil piisavalt järelevalvet, ei ole meil piisavalt tõhusaid sanktsioone ja ei ole meil piisavalt töötajaid järelevalves ning ei ole piisavalt äh, raha eraldatud pangandusjärelevalvele. endiselt on neljas rahapesuvastane direktiiv rakendamata, olgugi et viies tuleb juba rakendada kahe tuhande kahekümnenda aasta lõpuks, nii et endiselt valitseb olukord, kus nende puuduste tõttu on tekkinud killustatus ja seega uued, uued lüngad, mida on võimalik ära kasutada siseturul ja mis takistavad ühtset järelevalvet. seetõttu on selge, mida me peame tegema, me peame direktiividelt üle minema määrusele. Euroopat tuleb tugevdada, tuleb tagada järelevalve, tuleb tagada sanktsioonid, tuleb tagada, et me ühised kohustused tõesti rakendame ning koostööd teeme, selle asemel, et üksteisele vastu mängida. üksnes nii oleme me usutavad. ja me ei saa äh, sidet sellelt haavalt enne kõrvaldada, kui me oleme oma ühised kohustused kõik täitnud ja sitten seura-. suur tänu, härra Karas, järgmisena saab sõna Niina Kill, äh, poolteist minutit, palun. Äh, lugupeetud president, äh, skandaalid, mis hiljuti on välja tulnud, siin räägiti miljonitest, vahel isegi miljarditest eurodest, mis ta pestakse. inimestel on kõrini, keda meie esindame sellest, neil on kõrini sellest, et nemad peavad neid tulemusi äh, Äh, tulemuste eest maksma, kui majandus langeb. Neil on kõrini sellest, et kõige rikkamad ja kuritegelikumad leiavad viisi oma raha välja viia äh, ning vältida maksude maksmist. üks näide siin, siin räägiti Danske pangast. kakssada miljardit eurot äh, on seotud seal kahtlaste tegudega Eestis hoolimata sellest, et kriminaalmenetlus on algatatud mitmes riigis nende juhtivtöötajate vastu, Euroopa Pangandusamet on tagasi lükanud ettepaneku, mille kohaselt on rikutud Euroopa Liidu seadust. kas nad tõesti mõtlevad seda? komisjon paar nädalat tagasi ütles, et nad endiselt uurivad seda küsimust väga-väga palju teisi näiteid on. me ei saa lihtsalt oodata veel ühte uut suurt skandaali, liiga palju on lünki meie seadusandluses mis võimaldavad kriminaalidel ja neil, kes suudavad reegleid painutada, neid võimalusi ära kasutada. kui meie ei suuda võidelda sellise piiriülese kuritegevuse vastu, siis kes seda teeb? kas komisjon saab tagada, et me muutume karmimaks, me peame minema kaugemale, võttes kasutusele kõik vahendid, mis meil on. seadusandlust tuleb samuti ellu rakendada ja teha seda äh, korralikult kõigis kahekümne kaheksas liikmesriigis. küsimus komisjonile, mida me teeme selleks, et uurida äh, seda, mis on saanud nendest ettevõtetest, tuhandetest, mis on registreeritud maksuparadiisides suur tänu, järgmisena Anthony Hook, poolteist minutit, palun. proua asepresident, mul oli väga suur heameel tulla siia parlamenti, olles töötanud kuusteist aastat äh, kriminaalasjades kaitsjana ning ka prokurörina. ma nägin oma to-, töös et rahapesu on kuritegevusele sama nagu vereringe kehale. raha on võimalik saada kelmustega ning investeerida inimkaubandusse, investeerida narkotehasesse, relvadesse ja lõpuks inimesed surevad seda võib liigutada ühest riigist teise, sellega võib osta luksautosid, luksuselamuid, eraharidust, kõike, mis omab suurt väärtust ja motiveerib inimesi kuritegevusele meie riigis hinnatakse, et rahapesu mahuks sada miljardit naela aastas. meil on kakskümmend viis eriorganisatsiooni, mis peavad selle probleemiga tegelema, see on väga killustatud maastik. ei ole vastuvõetav ning on täiesti mõistetamatu, miks kõik liikmesriigid ei ole rakendanud vastavaid õigusakte. meil on vaja partnerlust, mis on laiem kui Euroopa Liit, rahapesu võib liikuda Aasiasse, Ameerikasse, Aafrikasse, meil on vaja partnerlusi, et kurjategijaid jälgida nad kinni püüda. meil on vaja muuta õiguskaitsekultuuri, kus, kus arvatakse, et rahapesu on midagi teisest, midagi väheolulist. Brexit tekitab Ühendkuningriigis märksa suurema riski kui varem ning ma loodan, et komisjon tegeleb jõuliselt selle teemaga. suur tänu, härra Hukk, järgmisena saab sõna härra Peksa, palun poolteist minutit. I am going to speak. räägin tšehhi keeles austatud kolleegid, austatud president, rahapesu takistamine on võtmetähtsusega võitluses organiseeritud kuritegevuse vastu ning on väga oluline ka läbipaistvuse seisukohast meie kodanike jaoks. neljas ja viies rahapesuvastane direktiiv on väga head, probleem on aga selles, et paljud riigid ei ole isegi veel neljandat direktiivi rakendanud. kuidas me siit jätkame? kodanikud usuvad Euroopa Komisjoni ja usaldavad seda, et komisjon suudab õigust rakendada. ja me ei tohi seda usaldust kaotada. ettevõtete register ja riikide register on väga oluline, aga meil on vaja avalikku kontrolli. Tšehhi Vabariigis oleme näinud, et meil on vaja läbipaistvust ka usaldusfondide osas, meil on vaja ka nende registrit ja nende kasusaajate registrit. seetõttu on väga oluline, et liikmesriikidel oleks vaba juurdepääs neile registritele. ka vabaühendustel ja ajakirjanikel peab see juurdepääs olema, me ei tohi varasemaid vigu korrata. Teilegi on minut. ja järgmisena härra Raadev, üks minut, palun. aitäh proua juhataja. head kolleegid, antud resolutsiooniga kutsume liikmesriike üles tõhusalt rakendama rahapesuvastast, rahapesuvastaseid õigusakte. ning ma viitan siin neljandale ja viiendale rahapesuvastasele direktiivile. meil on hea põhjus kriitikaks, sest äh, paljud liikmesriigid ei ole veel rakendanud äh, neljanda direktiivi sätteid, aga mõne kuu pärast peavad nad valmis olema juba viiendaga. see kõik on väga oluline, arvestades äh, seda, et terrorismi rahastamise kinnikeeramine aitab vältida rünnakuid Euroopa Liidus. praegune, praegused õigusaktid Euroopa Liidus võitluseks rahapesuga ei ole kaugeltki täiuslikud ning seetõttu on väga oluline töötada välja üle-euroopaline lähenemine selleks, et maksimeerida meie meetmete mõju võitluses rahapesu ja terrorismi rahastamisega. Euroopa Liidul peab olema võimekus toime tulla rahapesuga ning võidelda terrorismi rahastamisega tõhusalt ja autonoomselt, eriti kui me mõtleme kolmandate riikide kandmisele Euroopa Liidu musta nimekirja suur tänu, härra Raadev, järgmisena Nils Fuchslang, üks minut, palun. Thank you, thank you so much uh.... aitäh. kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat viisteist perioodil oli Danske pangal osakond Eestis, mis toimis sisuliselt rahapesukeskusena, kus kahtlaste tehingute käigus pesti kakssada miljonit eurot. Eesti võimud hoiatasid äh, Taani võime mitu korda, aga Taani võimud ei, ei võtnud midagi ette. nagu juba märgiti, aprillis siiski Euroopa pangandusjärelevalve märkis, et tegemist on Euroopa Liidu õiguse rikkumisega, aga Taani väitis, et äh, ta ei ole midagi valesti teinud. ja minu jaoks annab see märku sellest, et, äh, et süsteemis on selge probleem. peamine probleem paistab olema liikmesriikide vastavate asutustega, sest need vastavad asutused, nende esindajad äh, käivad koos Euroopa pangandusjärelevalves ja, ja nende heakskiitu on vaja vastavale aruandele oma, nende enda tegevuse kohta. midagi tuleks siin muuta ning mul oleks huvitav kuulda, missuguseid ettepanekuid komisjon teeb selle süsteemi äh, reformimiseks, Euroopa pangandusjärelevalve reformimiseks suur tänu ja järgmisena poolteist minutit härra Kovarik. aitäh, austatud juhataja, volinik. on tõsi, et rahapesuga võitlemine on väga oluline poliitiline ülesanne ja piiriülene probleem. killustumine rahapesuvastases võitluses ja pangandusjärelevalves ning terrorismi rahastamise vastases võitluses Mm, raskendab meil tegevust paljudes teistes küsimustes. meil on vaja tõhusamat Euroopa normide rakendamist. viies rahapesuvastane direktiiv näeb ette meetmed, mis peavad äh, korvama mitmeid puudusi praeguses süsteemis. väga oluline on, et direktiivi rakendamisel siseriiklikus õiguses teeksid liikmesriigid koostööd väga tähtsates küsimustes, mille hulka kuulub ka vähene infovahetus nii järelevalveasutuste vahel kui ka finantsasutuste endi vahel. infovahetus on võtmetähtsusega aspekt ning me peaksime kasutama ka uut tehnoloogiat siin, parandama seoseid eri andmebaaside vahel, hõlbustama juurdepääsu andmetele ning lihtsustama piiriülest koostööd sedamööda, kuidas meie ees kerkivad uued probleemid, näiteks krüptovara üha laiem kasutamine, on meil vaja muuta oma lähenemist selleks, et vastavad nähtused oleks kaetud meie rahapesuvastase võitluse raamistikus. aeg on siin väga oluline, me peame toimima vastutustundlikult ja kiiresti selleks, et peatada ebaseadusliku raha liikumine Euroopas suur tänu, härra Kovarek ja viimasena on sõna soovinud äh, esialgse kokkuleppe põhjal härra Toms, poolteist minutit. aitäh. on väga hea, kui meil on tõhus, tõhusad õigusaktid, aga see ei aita just palju, kui meil on inimesed, kes tahavad neid rikkuda. ja need on inimesed, kellel on raha ja kes suudavad endale palgata piisavalt juriste endid nõustama selles, kuidas paremini mööda minna kehtivast õigusest ja nad suudavad mõjutada isegi kohtuid. ka meil uurimiskomisjonis käis läbi juhtum, kus miljard eurot pesti ja ja lõpuks tegeleti ka terrorismi rahastamisega, aga mingeid meetmeid rahastada, rakendada ei õnnestunud. meil on äh, äriühinguid, mis on seotud Ljubljana linnapeaga ning äh, miljardid või, või miljonid, kakskümmend üheksa miljonit raha pesti. see raha liikus Maltale ning praegu liigub kõik läbi sisuliselt ebaseaduslike äriühingute. meil on normid meil on õiguslikud alused, meil on õigusaktid, mida meil on vaja, on tõhusat süsteemi ning inimesi, kes suudaksid niisuguseid kuritegusid uurida ja, ja menetluse läbi viia isikute suhtes, kes süüdi on, et mida saavad teha Euroopa institutsioonid. meil peaks olema piisavalt võimu, piisavalt volitusi toimida siis, kui riigisisesed asutused seda ei suuda. aitäh! suur tänu, härra, proua Toms ja järgmisena vaba mikrofoni voorus on meil kaks sõnavõtusoovi ja loomulikult mõlemale anname sõna. kõigepealt härra Lopez Aguilar, libekomisjoni esimees, palun, teil on üks minut. aitäh, austatud juhataja, volinik võitlus organiseeritud kuritegevusega on väga oluline, mitte ainult majanduslikel kaalutlustel, vaid seetõttu, et see ohustab, äh, organiseeritud kuritegevus seab ohtu meie väärtused. seetõttu meil ongi vaja kriminaalõiguslikke meetmeid rahapesu vastu. parlament on seda üritanud saavutada päris pikalt, mina olen ka pikalt töötanud Panama dokumentide uurimiskomisjonis, meil on nüüd viies rahapesuvastane direktiiv läbipaistvuse suurendamiseks ja mm, finantsjärelevalveüksuste töö tõhustamiseks ning me uurime kolmandate riikide osa nendes protsessides ja üritame takistada ettemakstud äh, rahastamisvahendite kasutamist. aga väga oluline on, et kõike seda rakendatakse õigesti liikmesriikides ja siin ongi meie küsimus tänase aruteluga seoses. me peame ju tagama, et liikmesriigid rakendavad õigesti õigusaktid ette nähtud tähtaja jooksul ja kui seda ei tehta, tuleb nende vastu algatada menetlus. suur tänu, härra Lopes Aguilar ja viimasena saab sõna Marek Belka, palun various money laundering scandals in the bank eri rahapesuskandaalid pangandussektoris Deutsche Bank, Danske Bank, ING, Pilatus või või ABLLV on eurooplasi šokeerinud ja näidanud, kui nõrk on Euroopa koostöö selles valdkonnas. lubage, ma meenutan teile, lubage, ma meenutan meile, et meil läks vaja Ameerika võimude meedet, et, et näha omaenda nõrkust. ma näen siin järgmisi probleeme. siseriiklikud finantsinfoüksused ei vaheta piisavalt infot. liikmesriigid ei ole piis-, rakendanud täies ulatuses vajalikke õigusakte ja õõnestavad seega koostööd. paljud pangad ei rakenda ka Euroopa Liidu norme. probleem on täiesti reaalne ning sellest räägiti Europolis, Europoli poolt juba üks protsenti SKT-st Euroopas on seotud kahtlaste finantstehingutega. ning koordineeritud tegevuse puudumine selles valdkonnas killustab täiendavalt neid kapitaliturge, mida me soovime liita. ma lisan veel, et pall on praegu nõukogu väravas. uued õigusaktide ettepanekud ei oma mingit mõtet, kui riigid ei taha koostööd teha ja nüüd suur tänu, härra Belka, järgmisena saab lõppsõnadeks sõna volinik Jourova, palun. aitäh, proua juhataja, austatud liikmed usun, et arutelu näitab meile selgelt, et see valdkond jääb meile prioriteetseks kogu mandaadi vältel. ma kuulsin sõnavõtte, milles võeti läbi kõik meetmed rahapesu vastases võitluses praeguse komisjoni mandaadi vältel me oleme teinud päris palju nii õigusaktide plaanis kui ka järelevalve ja rakendamise plaanis. kuid ma loomulikult ei ütleks, et olukord on ideaalne ja midagi enam paremaks muuta ei saa. see jääb komisjonile prioriteediks ka järgmise komisjoni mandaadi vältel ning samuti ka parlamendile olen päri sellega, et see peaks olema ja võiks olla äh, määrus, mis valitakse õigusakti vormiks, mis ei võimaldaks liikmesriikidel enam mööda minna nendest sätetest. me ei räägi siin rahast tegelikult, me räägime tõsisest organiseeritud kuritegevusest. me räägime rahast, mis võimaldab sellel kuritegevusel toimida ja me räägime ka inimeste usaldusest usaldusest selles suhtes, et me suudame üheskoos midagi ette võtta olukorra muutmiseks ja suudame seda teha tõhusalt. me soovime, et meil oleks tõhus ja terve rahandussüsteem Euroopas. see on väga oluline Euroopa heaolu tugisammas ja me peame seetõttu ohjama riske ja tegema seda läbi tõhusate toimivate normide, mida kõik rakendavad meie süsteem on täpselt sama tugev, kui on selle kõige nõrgem lüli. nii et me peame vaatama tervet süsteemi ja seda peavad tõsiselt võtma kõik liikmesriigid. ma kuulsin siin, et liikmesriike tuleks motiveerida. no motivatsioon peaks olema igal pool sama. et norme tuleb rakendada. see on liikmesriikide ülesanne aga meil on ka negatiivsed, negatiivse motiveerimise vahendid, rikkumismenetlused, mis on algatatud. ma võin teile selle pildi praegu visandada, mida me teeme seoses, meie tegevused seoses neljanda rahapesuvastase direktiiviga, järelevalve menetlus Äh, on viinud siin kõigi liikmesriikide suhtes rikkumismenetluse algatamisega, algatamiseni, viie suhtes on menetlus lõpetatud, äh, nelja suhtes on äh, avaldatud, on saadetud põhjendatud arvamus ja viienda rahapesuvastase direktiiviga seoses, mille rakendamine tuleb, tuleb lõpetada jaanuariks, oleme saanud teated kolmelt riigilt, et kõik on rakendatud, viis on teavitanud meid rakendusmeetmetest, teatud meetmetest ja teiste riikide suhtes jälgime olukorda ning kavatseme hakata tegutsema väga kohe, kohe pärast seda, kui rakendamistähtaeg kukub no ma rääkisin teile, et olen ka seisukohal, et määruse vorm aitaks äh, siin meid palju edasi, aga ma loomulikult olen praegu lahkuv volinik, nii et see volinik, kes tuleb pärast mind, tema lähenemist ma ei tea. meie kaalutluse direktiivide vastuvõtmisel, neljanda ja viienda direktiivi vastuvõtmisel, viies võeti vastu minu mandaadi ajal, oli, oli see, et neid oli vaja kiire reaktsioonina terroristlikele rünnakutele ja Panama dokumentide avalda-, avalikuks tulemusele, tulemisele. ja neid eh, terroristlikke rünnakuid oleks võinud ennetada, sest olid anonüümsed maksed, mida oleks võinud avastada. ning eh, meil oli vaja ka kiiresti re-, reageerida kasusaajate info avaldamisele. seoses sellega, mida härra Peksa ja härra Kolakušitš ütlesid, minu enda selge veendumus oli, et me peame kasusaajate registri avalikuks ja läbipaistvaks tegema avalikkusele. ilma, et me eristaksime seda, kellel on mingi õiguslikult tõendatud äh, kasusaaja suhe mingi ühingu või organisatsiooniga ja kellel ei ole. ning nii see lähebki, meil, meil tuleb usaldusfondide osas avalik register äh, siin oli olukord küll keeruline, sellepärast et mõned usaldusfondid on vormistatud puhtalt eraõiguslike sihtasutustena, noh, me põhiliselt üritasime sihikule võtta kommertsusaldusfondid, aga aga ka teiste suhtes äh, tekib võimalus saada infot omanike kohta. täiendavad edasised sammud võiksid olla finantsteabeüksuste määruse täielik rakendamine. härra Radev äh, on kahjuks lahkunud, aga ma tahtsin teda tänada tema jõupingutuste eest, sest tema oli raportöör selle õigusakti vastuvõtmisel. ja tema oleks saa-, saanud kinnitada seda, et oli väga keeruline veenda liikmesriike neid meetmeid rakendama, selleks et finantsteabeüksused teeksid koostööd ja vahetaksid infot õiguskaitseorganitega riigis ning veelgi raskem oli veenda liikmesriike selles, et äh, meil tuleks vahetada infot piiriüleselt. nii et äh, need parlamendiliikmed, kes märkisid, et piiriülene infovahetus on väga nõrk, neil on õigus, me üritasime seda parandada, aga meil ei olnud äh, see kerge ja me pidime minema kompromissidele ning ma loodan, et uue mandaadi jooksul jõutakse ka siin edasi liikuda nüüd Euroopa Liidu amet, et seda valdkonda tõhustada. kõigepealt äh, seadsime paika Euroopa pangandusjärelevalve, selle kohta on õigusaktid juba olemas, andmete kogumine peaks nüüd paranema ning äh, võimalus reageerida peaks olema olemas, kui liikmesriik ei tundu tõhusalt toiminud, toimivat, nagu Danske Eesti haru puhul. mul on endiselt raske ette kujutada, kuidas viie või seitsme aasta vältel on võimalik pealt vaadata, kuidas pestakse kuni kakssada miljardit eurot. ja kuidas seda ei märgata, et seda uuritakse endiselt. ja me saame lõpuks kindlasti teada, kes siis oma ülesanded täitmata jättis Taani on muidugi nüüd oma seadus, seadust muutnud, nii et reaktsioon on siin olnud, aga ma olen päri sellega, et me ei peaks olema Euroopa Liidu organ, mis teeks siin tõhusat järelevalvet. edasi, proua Tomts esitas küsimuse, et et kes toimib Euroopa tasandil, kui liikmesriigid ei suuda karistusõiguse valdkonnas, kriminaalõiguse valdkonnas oma ülesandeid täita. noh, Euroopa prokuratuur hakkab tööle järgmise aasta novembris. ning eh, sellest saabki organ, millel on, on spetsialiseerunud prokurörid finantskurud kuritegude vallas. ja see võikski olla see organ, mis võtab need juhtumid üle, kui liikmesriigid ei suuda neid eh, menetleda. ma tean, et ma räägin liiga pikalt, aga küsimusi oli palju. lõpetuseks härra Kasa rääkis rikkumisest teatajatest. rikkumisest teatajate direktiiv võiks ka siin olla abiks. suur tänu teile kannatlikkuse eest, aga ma tõesti tundsin, et, et on põhjust ja vajadust reageerida teie küsimustele ja kommentaaridele, sest tegemist on prioriteetse valdkonnaga, mille osas meil peaks olema poliitilisel tasandil selgus järgmise mandaadi vältel Euroopa Liidus, aitäh um,! Um, uh, aitäh, väga tore on näha, volinik, et te alati üritate vastata äh, parlamendiliikmete küsimustele, mitte kõik volinikud ei käitu samuti, nii et suur tänu teile pühendumuse ja osavõtu eest selle väga olulise küsimuse käsitlemisel. nüüd annan sõna nõukogu nimel minister Tuppurainenile viimase kõnelejana ja minister, ma tean, et teil on selja taga väga pikk päev. suur tänu, et siia tulite ja olete nii vapralt meiega püsinud. daamid ja härrad, suur tänu teile selle arutelu eest, olen kuulanud teie asjalikke sõnavõtte tähelepanu, tähelepanelikud ning samuti ka komisjoni sõnavõtte. ma loodan, et äh, sama edasipüüdlikud eesmärgid on ka ametisse astuval komisjonil. Äh, siin küsiti nõukogu meetmete, nõukogu võetavate meetmete kohta seoses hiljutiste rahapesuskandaalidega meie pankades. ma olen päri sellega, et tegemist on tõsise probleemiga. me peame seda uurima ja ja välja uurima, mis on täpselt toimunud ja miks need meie võetud meetmed ei, ei toimi piisavalt. komisjoni uurimine viimaste rahapesujuhtumite kohta on lõppenud ning nõukogu hakkab seda, sellega oktoobris tegelema ja detsembriks kavatseme kokku saada oma järeldused, nii et eh, midagi kindlasti selle põhjal ette võetakse kasutan seda võimalust, et kinnitada teile, et eesistuja peab võitlust rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu väga oluliseks ja me ootame koostööd teiega nendes küsimustes. sõnum nendest, sellest arutelust on väga selge. et meil tuleb ära teha enam rahapesuvastases võitluses. ning äh, me näeme, siin toetust vastavale tegevusele kõigi fraktsioonide poolt. mina isiklikult võin teile lubada, et annan teie sõnumi edasi oma kolleegile, rahandusministrile